J'ouvre notre kuulutan meie koosoleku avatuks. tegemist on erakordse eelarvekomisjoni koosolekuga. ja mul on eh, hea meel tervitada siin ja tänada proua Georgievat selle eest, et ta täna siia on tulnud. ta tuleb just eh, volinike kolleegiumi koosolekult eh, selleks, et meid viivitamatult teavitada sellest, äh, mis on kahe tuhande viieteistkümnenda aasta paranduseelarves number seitse. see paranduseelarve puudutab äh, rändekriisi ning äh, seda, kuidas me pagulastele peame, pagulasküsimusele peame reageerima, mida peavad tegema vastuvõtvad riigid, niisiis lugupeetud komisjoni asepresident, kes tegeleb eelarve küsimustega on teinud ettepaneku võtta kasutusele paindlikkusinstrument ja meil on väga hea meel, et need kohustused, mis on võetud, on kõrgemad kui ülempiirid, aga loomulikult on meil vaja ka natukene kinnitust maksete küsimustes, selleks et olla kindel, et ka maksete jaoks on piisavalt raha. niisiis Äh, tahaksin teid teavitada ka otsustest, mis koordinaatorid eile hommikul langetasid. me äh, otsustasime korraldada kolm avalikku kuulamist äh, siin eelarvekomisjonis, seda siis kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta esimesel poolel, kõigepealt kuulamine, mis puudutab mitmeaastase finantsraamistiku vahe läbivaatamist kuupäev pannakse paika kas jaanuaris või veebruaris. teine kuulamine puudutab uusi rahastamisvahendeid ning äh, äh, riikide kommertspankade rolli äh, arengupankade rolli VKE-de edendamiseks. see kuulamine toimub märtsis ning eelarve kohaldamine pagulasküsimustes, asüülitaotlejad, sisserändajad, me korraldame selle kuulamise koostöös teiste huvitatud komisjonidega, iseäranis libe komisjoniga räägime siis selle probleemi sise- ja välismõõtmest ja tõenäoliselt toimub see kuulamine mais. koordinaatorid otsustasid samuti heaks kiita nelja missiooni toimumise, esimene Türki, see toimub veebruaris Türgis nädala ajal, teine Liibanoni ja Jordaaniasse mais, seal äh, oleme, tegeleme sama probleemiga, mille tõttu teie täna siia olete tulnud, proua asepresident, kolmas missioon äh, on Berliini ja Pariisi, et äh, tutvuda eelarve olukorraga ja eelarvelaste soovituste täitmisega ja see missioon äh, toimub märtsi ja aprilli vahel aset ja neljas äh, missioon on Kreekasse juulis, et kohapeal kontrollida, kuivõrd tõhus, tõhusalt viiakse ellu kohalike võimude kohustusi eelarvedistsipliini vallas struktuurireformide vallas. nii palju siis minupoolsetest teadaannetest, muide, te olete meili teel kell üksteist saanud eh, paindlikkusinstrumendi kasutusele võtmise peamised eh, põhimõtted. Eh, see on osaks ka sellest ettekandest, mida peab meile siis täna proua Georgieva Äh, äh, suur aitäh, proua asepresident, et te veel kord tulite nii-öelda reaalajas meie juurde selleks, et informeerida eelarvekomisjoni liikmeid ja nüüd ongi teil sõna. aitäh, esimees, selle võimaluse eest olla teiega, lugupeetud eelarvekomisjoni liikmed tõepoolest, me võtsime just vastu komisjoni ettepaneku äh, paranduseelarve kohta seitse aastaks kaks tuhat viisteist. see on osa, osaks meie üldisest reaktsioonist pagulaskriisile. ning me äh, suurendame oluliselt rahastamist ühtekokku oleme kahekordistanud seda summat, mis on mõeldud selle kriisiga toimetulemiseks. nelja koma viielt miljardilt, mis meil aasta alguses oli ette nähtud, nüüd siis üheksa koma kahe miljard, miljardini. ning me ei suurenda mitte üksnes rahastamisvahendeid vaid me loodame, et parlamendi ja nõukogu toetusel õnnestub meil seda teha ka rekordiliselt lühikese aja jooksul ning me kõik mõistame, miks see on niivõrd oluline. see on oluline inimeste jaoks siin Euroopas, inimesed peavad nähe, nägema, et me suudame ennast kokku võtta ja kiiresti tegutseda. et me suudame olla nende ootuste tasemel ja nüüd räägin siis üksikasjalikult, mida me välja pakume. nagu ma juba ütlesin, on meil äh, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta algusel oli neli koma viis miljardit äh, vahendeid ja nüüd üheksa koma kaks äh, miljardit. me oleme välja pakkunud hiljem meetmed ühe miljardi ulatuses eelkõige selleks, et rahastada äh, äh, saja kuuekümne tuhande pagulase ümberasustamist, et me saaksime probleemile Euroopa tasandil kollektiivselt reageerida, siis täiendavalt ühe koma seitsme miljonine pakett aastaks kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist. Äh, sellest teavitasime kahekümne kolmandal septembril ja umbes üks miljard sellest rahast eraldatakse väliseks tegevuseks, selleks, et inimesed saaksid jääda sinna, kus nad on, nendesse riikidesse, mis asuvad Süüria naabruses ja samuti on see raha mõeldud humanitaarabiks Süürias. ja seitsesada tuhat miljonit, e-, seitsesada miljonit eurot on siis mõeldud selleks, et e, toetada piirikontrolli ja liikmesriike nii et, et see on seitse koma viis miljardit ühtekokku ja sellele tuleb lisada üks koma kaheksa miljardit eurot Euroopa-Aafrika usaldusfondist, mida enamasti rahastatakse Euroopa Arengufondist. samuti tahaksin meenutada, et riigi- ja valitsusjuhtide tippkohtumisel möödunud nädalal otsustati kasutusele võtta veel täiendavalt äh, üks miljard eurot selleks, et äh, aidata äh, ÜRO pagulaste ülemvoliniku ja teisi olulisi ÜRO asutusi, mis koha peal tegelevad, niisiis neid aitame täiendavalt veel ühe miljardi euroga. nüüd aga räägiksin kahest otsusest Äh, mis volinike kolleegium langetas, esimene puudutab paranduseelarvet number seitse aastast kaks tuhat viisteist. Äh, tegemist on äh, väga osu-, olulise osaga nendest kiiretest meetmetest reageerimaks enneolematule kriisile. teine on taotlus kasutusele võtta erakorralise abireserv nii et, et me saaksime seda täiel määral kasutada, äh, et me saaksime siis kasutada neid vahendeid, mis sellesse reservi selleks aastaks veel jäänud on. ühtekokku äh, need kaks ettepanekut võimaldavad kasutusele võtta äh, kahe sada üks miljonit eurot ja seda veel siis sellel aastal, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ja ma tahaksin veel kord rõhutada, kuivõrd oluline on, et me juba sellel aastal saaksime astuda olulisi rahalisi samme selle kriisiga toimetulekuks. paranduseelarve seitse aastast kaks tuhat viisteist puudutab eh, neljasada ühte miljonit eurot kulukohustuste tugevdamiseks, selleks et tulla toime pagulaste kriisiga aga sisemisteks meetmeteks, rubriikideks kolm ja neli siis. nii et, et me saame tõesti osutada erakorralist abi nendele liikmesriikidele, kes probleemi tõttu kõige rohkem kannatavad, suurendada nende Euroopa Liidu ametite võimekust, kes pagulastega otsejoones kokku puutuvad ja suurendada ka kolmandate riikide rolli. niisiis Äh, asüüli- ja rändefond äh, AMIF ja ASF äh, saavad sada miljonit eurot erakorralist abi, mida nad saavad siis osutada kõige rohkem kannatavatele liikmesriikidele. niimoodi on võimalik ellu rakendada sisserändajate toetuskavasid ja nende ümberpaigutamist paigutamiskavadest ning siis luua kiirreageerimiskeskusi Äh, seda paikadesse, kuhu pagulased jõuavad siis väga suurtes, äh, väga suurel hulgal. ning äh, üks koma kolm miljonit kahe tuhande viieteistkümnendal aastal just nimelt Euroopa Liidu Euroopa Liidu ametitele, Frontexile kuuskümmend täiendavat ametikohta, EASO-le kolmkümmend, Europolile kolmkümmend täiendavat ametikohta nüüd kolmandaks, kolmsada miljonit eurot selleks, et toetada Euroopa naabrusinstrumenti, selleks, et suurendada meie regionaalset usaldusfondi reageerimaks kriisi, Süüria kriisile. tegemist on siis nõndanimetatud lootuse fondiga, see on mõeldud siis aitamaks Süüria naaberriike ja pagulas, toetamaks pagulaste vastuvõtmist. miks see niivõrd oluline on? väga paljud äh, pagulased, kes praegu Euroopasse tulevad, tulevad sellepärast, et nad on kaotanud oma kodud ja nad arvavad, et äh, maailm on nad ära unustatud äh, ja nad ei lähe iialgi koju senikaua, kui nende kodus tingimused halvesta, halvenevad, nii et, et see lootuse fond on minu arvates väga hea nimi nüüd rändepakett kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks näeb veel ette seda, et komisjon suunab kakssada miljonit Albast ähm, ja Inest, Enist äh, selleks, et toetada veel Süüria usaldusfondi, täiendades seda siis kolmesaja miljoni euroga, mis tuleb siis Euroopa Liidu naabruspoliitika vahendist. niisiis vastuseks Süüria kriisile me eraldame siis rohkem kui viissada miljonit eurot ja seda summat peavad omalt poolt täiendama ka liikmesriigid siis veel kakssada miljonit eurot äh, aitamaks neid inimesi, kes on konflikti tõttu pidanud kodust lahkuma ja teeme seda siis ka läbi äh, ÜRO asutuste ja võtame kasutusele selleks äh, hädaabireservi järgmiselt siis kõigepealt kümme miljonit humanitaarabioperatsioonide reservist, viisteist miljonit on ümberpaigutamise ka seotud. kolmandal septembril komisjon kiitis selle juba heaks ja samuti veel sada seitsekümmend viis miljonit erakorralise abireservist. Need on need arvud, mis teile ka täna on välja saadetud niisiis nendeks äh, kohesteks meetmeteks on meil vaja äh, makseid, mis vastavad neljakümne protsendi ulatuses äh, kulukohustustele niisiis teisisõnu, meil on vaja, et äh, maksete assigneeringud oleksid seitsekümmend miljonit eurot. komisjon äh, kavatseb osa sellest äh, katta vahendite ümberpaigutamisega, see, seda käsitletakse paranduseelarves seitse ja ülejäänud maksed on vaja siis leida aastaks kaks tuhat kuusteist Äh, lisaks paranduseelarvele seitse ja, ja vahendite ümberpaigutamisele erakorralise abi reservist oleme teinud veel mõned ettepanekud. me oleme äh, rääkinud nõndanimetatud üleüldisest ümberpaigutamiseks, näiteks äh, tahame lõpule viia need programmid, mis on seotud piiride Äh, valvega, piiride tugevdamisega ja ülejäänud vahendid lähevad just nimelt konkreetsetele programmidele rubriigis üks A ja suurim on sada seitsekümmend miljonit eurot, äh, mis on äh, seotud siis Erasmuse vahendite puudujäägiga. ma tahaksin tahaksin teid kutsuda üles meid toetama, meil on vaja see pakett kiiresti heaks kiita, paranduseelarve seitse kaks tuhat viisteist, erakorralise abi reserv ja vahendite ümberpaigutamine kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, nii et, et me saaksime assigneeringud eraldada nii kiiresti kui võimalik äh, seda on vaja ka täiendavat raha Maailma Toiduprogrammile ja teistele asjakohastele organisatsioonidele, äh, arvestades, et toitust on paljudes pagulaslaagrites Liibanonis ja Jordaanias puudus siis on äärmiselt oluline, et me äh, saadaksime signaali, et Euroopa abi on teel, abi on tulemas ning ma näen siin ka nõukogu esindajaid, ka nõukogule oleks meil sama üleskutse, võtke, võtkem need meetmed kiiresti vastu. kahjuks äh, nende sammude puhul, mida me praegu astume, Äh, need sammud ei too kaasa kriisi lõppu ja seetõttu me peame äh, vaatama ka kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvet selle pilguga, et äh, see oleks ka aluseks meie kriisile reageerimisele ja kirjaliku parandusettepaneku plaanime saata oktoobri keskel, et Äh, toim-, äh, see käsitleb siis äh, pagulaskriisiga seotud eelarvealaseid meetmeid ning selle aasta eelarvemenetluses on olulisem kui kunagi varem, et nõukogu ja parlament ning komisjon näitavad, et meie Euroopa institutsioonid suudame teha koostööd ning täita oma kohustusi ette nähtud aja jooksul. ma loodan, härra esimees ja lugupeetud komisjoni liikmed, et minu ettekanne andis teile pildi sellest, kui tõsiselt me komisjonis sellesse kriisi suhtume. tahaksin tänada oma kolleege eelarve peadirektoraadist, aga kogu, ka kogu komisjoni, et nad päeval ja ööl on töötanud selle nimel, et leida vahendeid, mida praegu teile heakskiitmiseks esitasime Äh, kahtlemata on tegemist äh, olulisema prioriteediga, mis meie ees täna on ja ma usun, et me suudame olla selle väljakutse kõrgusel, aitäh! suur tänu teile, proua asepresident, teie ettekande eest! kui meie komisjon esmaspäeval ja teisipäeval kogunes, et üle vaadata muudatusettepanekuid, kompromissmuudatusettepanekuid, mida meie pearaportöör oli kokku pannud äh, Äh, erinevate fraktsioonide abil. on, mul on äh, mälestused äh, kõigest nädal tagasi korraldasid äärmiselt silmatorkava foorumi, mis puudutas eelarvet ning paljud osalised rõhutasid, kui oluline meil on mitmeaastast paindlikku finantsraamistikku. võib öelda, et kahe tuhande viieteistkümnendas aasta on väga sündmusterikas olnud ja see aitab meil ära heita endalt selle korseti, selle jäiga äh, finantsraamistiku, aitab seda paindlikumaks muuta, see on oluline paranduseelarve osas põllumajandusküsimustes ning selles osas esitati ka eile muudatusettepanekuid ning ootame siis äh, paranduseelarvet, mis muudab ka kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvet. ja see on oluline just e-, e-, pagulaste abistamiseks vastuvõturiikidesse ning äh, see võimalikult kiiresti on vaja reageerida sellele kriisile, mis äh, õnnetuseks äh, kestab veel kauem kui kaks tuhat viisteist või kaks tuhat kuusteist. oleme murelikud, näeme hästi, millised on meie piirid ja äärmiselt keeruline on nende piiride raames tegutseda. nii et suur tänu teile, proua, annan sõna nüüd meie eh, pearaportöör kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, proua Korjas Saavalile, suur tänu teile, härra esimees, suur tänu, proua volinik, selle eest, et eh, nii kiiresti tulite meile paranduseelarvet esitama. ma just vaatan praegusel hetkel dokumendid üle, vaatan üle need eh, ettepaneku üksikasjad, vaatame need kõik loomulikult võimalikult kiiresti üle nagu te ütlesite, see on meie praegu esmane prioriteet saada kokku piisavalt vahendeid, ehm, et äh, põgenikekriis lahendada, vähemalt äh, panna meiepoolne äh, väike panus eelarvelisest seisukohast lähtudes. Te ütlesite, et peame, kas tõlge toimib, küsib kõneleja kõik on korras, ühesõnaga ütlesin veel, ütlesin, et suur tänu, et te tulite e, meie komisjoni selle e, paranduseelarve esitamiseks. meie jaoks on see samuti prioriteet, nagu parlament seda korduvalt on öelnud ja eriti on seda öelnud meie e, komisjon põgenikekriis lahendada, kasutades selleks võimalikke olemasolevaid vahendeid detaile meil praegu pole, eh, vaatame üle need eh, dokumendid, mille meile edastasite ning olen kindel, et võin seda kõigi nimel öelda, teeme võimalikult tööd, eh, võimalikult kiiresti tööd, et see paranduseelarve vastu võtta, et need vahendid võimalikult kiiresti saaks kasutusele võtta. mul on mõningad küsimused, vastused, osad on juba paberitel olemas, kuid see puudutab eelkõige seitsmekümne miljoni euro eh, ümberpaigutamist, ma sooviksin teada, millistelt eelarveridadelt need võetakse ning eh, miks selline raha praegu eh, kasutus võimalik on ning kas komisjon näeb ette selliseid võimalusi kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ning Euroopa ametite kohta samuti, nagu te teate, oleme tülis ametite personali osas ning Europoli ja Frontexi töötaja arvu suurendatakse praegu, kas selles paranduseelarves kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal kavatsete sama suunas edasi liikuda, suurendades ametite töötajate arvu? ning veel üks küsimus või kõhklus või mure tuleviku osas, see puudutab jällegi makseid nägime, milline oli ettepanek Kreeka abistamiseks, kus maksete äh, küsimust ei muudetud, sest tundus, et see pole vajalik, nüüd on jällegi ettepanek eelarve suurendamiseks, mis maksete osas üldiselt äh, suurt muutust ei tähenda, ma ei saa aru, kuidas äh, see käib kõik kokku selle kokkuleppega, mille osa, mida peame üritama lahendama järgmisel aastal, see puudutab siis maksmata arveid sest tõepoolest kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal me võime, me, on tore, kui me eesmärgid saavutame, aga see raha peab ju kusagilt tulema. ja see võib tähendada seda, et me, me finantsraamistikus maksjate küsimust halvendame, nii et loodetavasti kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal eh, on meil võimalik kõiki neid muudatusi kohaldada võimalustega, mille meil finantsraamistik meile välja pakub. igatahes suur tänu teile tehtud töö eest, näen, et komisjon võtab põgenike pagulaste kriisi väga tõsiselt, teate, et parlament toetab teid ning meie soovime teie poolt just sellist tegustami-, tegutsemist, sellega seoses ei kavatse me kuidagi tõkestada või takistada ning ma teen üleskutse ka nõukogule, et nemad tegutseks samamoodi, et me saaks olla praeguse hetkel oma ülesannete kõrgusel, aitäh! suur tänu teile, proua. annan nüüd sõna koordinaatoritele, kõigepealt annan sõna härra Fernandesile. suur tänu teile, härra esimees. räägin teile koordinaatori ja samas ka raportöörina kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve küsimustes. kõigepealt sooviksin ma tänada eh, proua komisjoni asepresident ja sooviksin teid eh, tänada teie äh, vastutulelikkuse eest, millega me oleme juba tegelikult juba harjunud, sest te alati tulete siia meiega kohtuma, et esitada meile eh, ka uut eelarveprojekti nagu praegu seitsmendat eh, paranduseelarvet, tegemist on kiireloomulise küsimusega, nagu seda ütlesite juba aasta alguses eh, ja ka varem juulis saadud mandaadi alusel on selle teema pärast mures olnud, pagulaste küsimuse, pagulaste kriisi pärast. tegemist on väga kiireloomulise probleemiga. peame olema järjepidevad, nagu oleme öelnud, solidaarsus äh, ei ole selgitatav, vaid äh, seda tuleb ellu viia, sellega seoses peame olema sidusad oma tegevuses. peame seega tervitama seda ettepanekut, peame äh, selle probleemi lahendama ka seesmiselt, eriti räägin ma siin rubriigist kolm, räägin ka programmi välisdimensioonist, tegemist on meetmete paketiga peame eh, seega ühendama rubriigid kolm ja neli, eh, see eh, pagulaste aitamise fondi, peame samuti arengufondi, samuti koostöövahendeid tuleb kasutusele võtta, nii et sellega seoses ma ei ole absoluutselt nõus sellega, mida nõuab meilt nõukogu, nõudes meilt kärpeid, eriti rubriigis neli, et äh, oleks, äh, need on just need meetmed, mis aitaks äh, meil rohujuure tasandil kogu probleemi lahendada, see puudutab eriti kiireloomuliste küsimuste kriiside lahendamist. peame mõtlema siin eritoetuse väljatöötamise peale. peame kontrollima, kes on need, kes on praegusel hetkel kättesaadavad, et Eh, nad oleks, eh, et nad, kellel on soovi koostööd teha, tegemist on ju kriisiolukorraga, erakorralise kriisiolukorraga. see tähendab seda, et on vaja lisatoetusi. selles osas pean avaldama suurt rahulolu selle üle, et on võimalik paindlikkusinstrumente kasutada, nagu näiteks eralise abireservi ning samuti sooviksin ma veel kahes küsim-, asjas küsimusi esitada kaks tuhat viisteist konkreetselt Eh, milline, millised on need lisavahendid, mis eh, ei puuduta ümberpaigutamisi, mis on nii-öelda erakorraline abi, mis on ette nähtud kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ja teiseks, eh, mis puudutab nüüd kahe tuhande kuueteistkümnendat aastat, siis millist mõju võib kogu see olukord avaldada meie tegevusele ja ka äh, komisjoni tegevusele kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ning eh, eh, kas võiksite rääkida ka oktoobri eh, parandus eelarvest, nagu te teate, võtsime eelarve ettepanekud vastu kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ning parandasime teksti siin komisjonis märkimisväärselt ja seda ka tänu võimalusele, mille pakkus meile kolmepoolsed, pakkusid meile kolmepoolsed läbirääkimised. me soovime praegu äh, selle abil vastu astuda meie ehm, suurtele väljakutsetele. praegusel hetkel oleme üsnagi tagasihoidlikud, sest rubriigisse neli jäime me ehm, ehm, marginaali piiresse, see näitab, kuidas me soovime oma tegevust äärmiselt täpselt ja korrektselt läbi viia. arvan, et praegusel hetkel on igatahes paindlikkusinstrumente vaja kasutada, on juba aeg kokkuleppele jõuda ja tuleb aru saada ka sellest, et äh, paindlikkusinstrumendid on ülemise piirmäära kohal, see on, äh, sest need asetatakse piirmääradest äh, väljaspoole ning neid varusid praegusel hetkel siin ei tohi kasutada, sest muidu ei oleks nad ju paindlikkusinstrumendid. veel kord sooviksin tänada Euroopa Komisjoni välja öeldud seisukoha eh, eest, see nõuab meie kõigi poolt äärmiselt kiirest tegutsemist, tegemist on inimeludega, tegemist on inimväärikusega, nad eh, on, eh, praegu algab Euroopas varsti talv, peame mõtlema selle peale, kuidas hakata tegutsema, hakata tegutsema võimalikult kiiresti, suur tänu, järgmisena saab sõna härra Kusmjuk. Monsieur Depree härra Tüpre, palun. suur tänu teile, härra esimees. ma hea meelega täheldan, et ECR tundub olevat komisjoni ettepanekutega nõus, see teeb mulle ainult head meelt. proua volinik, vaikimine on nõusoleku märk, no nii tõlgendan seda ka mina. proua volinik, suur tänu selle eest, et te nii kiiresti meie juurde tulite pärast komisjoni kohtumist, eh, kus võeti vastu ettepanek, mida meiega jagasite, eh, see on loomulikult žest, mille me kõrgelt, mida me kõrgelt hindame. arvan, et võib öelda, et teil ei teegi Euroopa Parlamendiga raskusi, meie komisjoniga, eh, see meie teie ettepanekute lisaettepanekute osas, mille meile eh, siin eh, edastasite. täheldan ka see, siiski seda, et need ettepanekud, eh, mille esitasite üheksa koma kuue miljardi kohta, siin on samas aga väga palju summasid, mis sõltuvad ühest küljest nõukogu siis suhtumisest ja teisest küljest liikmesriikide panustest. see puudutab erinevate fondide kasutamist äh, Eh, Flick Trust Fund, näiteks eh, erakorralise abi reserv, eh, praegusel hetkel toimuvad konsultatsioonid liikmesriikidega, et nad näitaks üles heldust oma kohustuste täitmist, on äärmiselt oluline, et meie Euroopa Parlamendis tu-, oleks oma ülesannete kõrgusel mul ei ole praegusel hetkel võimalik väga pikalt teie ettepanekust rääkida. nüüd see, mis puudutab MIFi äh, vahendite kasutamist, see on võib-olla tehniline küsimus, äh, siis äh, kui te ei oska vastata, ma palun teie abid mulle. Ähm, teenistused mulle vastaksid. ma sooviksin olla kindel selle kohta, eh, kuidas me neid, eh, et, et, et need vah-, et need vahendid, mida me soovime kasutusele võtta, on eh, määrustele vastavad, on olemas AMIF-i fond ja on olemas selleteemaline määrus. nii et arvan, et tegemist on üks küsimusi, mille osas ma sooviksin täpsustusi ja kui mitte täna, siis tulevikus. teisest küljest te ei rääkinud sellest, aga ilmselt see on osa teie ettepanekust on olemas ka õigusloomelisi kohaldamisi, mis osutuvad vajalikuks, näiteks oleks vaja tugevdada Frontexi ehm, vahendeid, kas koostatakse uus Frontexi missioon, kas neile antakse suurema algatusvõime näiteks tagasisaatmisküsimustes, kas teie ettepanekus on õigusloomelisi kohaldusvajadusi võttes arvesse siis seda, et eh, et vajaminevaid vahendeid tuleb eh, teie sõnade järgi suurendada. võttes arvesse, et tegemist on äärmiselt kiireloomulise küsimusega. ning eh, samuti kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal maksete sooritamine, kas Äh, selles osas on juba hinnangud äh, esitatud, see on küsimus, millele meie pöörame äärmiselt suurt tähelepanu, sest äh, Euroopa Liit peab oma kohustusi täitma maksete osas, ei tohiks taas langeda olukorda, mida nägime kahe tuhande neljateistkümnendal, viieteistkümnendal aastal. sooviksin ka selles osas väikseid selgitusi. mul on veel muid küsimusi, aga aga ma soovin võimalust oma kolleegidega asja arutada detailsemalt, enne kui ma need esitan, suur tänu järgmisena saab sõna härra Maragall. aitäh, esimees. ma räägin samuti väga lühidalt, eelkõige sellepärast, et äh, ma sooviksin korrata äh, neid äh, mõtteid, mis juba välja öeldi, ma, ega ei ole mõtet neid detailidest, detailideni neist rääkida, suur tänu algatuse eest, kiire tegutsemise eest arvan, et äh, meie komisjon võib äh, teile kinnitada, et oleme absoluutselt äh, teie käsutuses teie ettepaneku ette elluviimiseks, seda nii menetluse osas, meie kiire tegutsemise osas kui ka võttes arvesse ka seda, kui tähelepanelikult me selle, need dokumendid läbi kavatseme töötada siis vaatame üle, kas on vaja eh, midagi juurde panna, välja võtta või täpsustada teie ettepanekutest. nagu seda ütles härra Dupree, et äh, mitte äh, Frontexit nii palju ei pea toetama, vaid äh, EASO-t. ning äh, peaksime rääkima ka sellest, milliseid tegevusi koha peal oleks vaja läbi viia, millised on ette nähtud, millised on kavatsused selles osas. ning äh, eelkõige on, oleme mures meie tegevuse sidususe pärast, mitte niivõrd komisjoni poolt, kuid äh, kuivõrd äh, sellepärast, mis me nõukogu poolt kuuleme. me, tegemist on kiireloomulise olukorraga. on vaja äh, Eh, uusi vajadusi eh, kuidagi rahuldada. kas oleme võimelised seda tegema, kui meil ei ole uusi vahendeid, uusi võimalusi? kui me üritame eh, pidevalt me üritame pidevalt ring, ringist ruutu teha, üritame pidevalt ei millestki midagi teha, siis äh, meie tegevus osutub tulevikus äh, äh, võimatuks. ning selles osas loomulikult paindlikkusinstrumentide kasutamine, milliste meetmete kasutamine on vajalik, millise intensiivsusega on vaja tegutseda, peaksime ühesõnaga mõtlema, millised on meie tegelikud vajadused, millised on meie tegelikud kohustused. mul on ühtlasi selline mulje, et me ei saa pidevalt sündmustest maha jääda, me peame reageerima. suur tänu, et te praegu reageerisite, kuid äh, praegusel hetkel on meil olemas äh, kõik vajalik äh, informatsioon, kõik elemendid selleks, et ennetada, ennetada vajadusi, nõudmisi, mis esile võib kekkida mitte ainult kahe tuhande viieteistkümnenda aasta lõpuni, vaid ka kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal. meil on juba olemas eelarve kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks, ma ei ole sugugi kindel et me suudame äh, adekvaatselt äh, kasutada kõiki vahendike vahendeid kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal äh, kõigile tekkivatele vajadustele kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal vastu tulla. meil on aga võimalus seda asja arutada, meil on veel kolmepoolsed läbirääkimised, lepitusmenetlus, et neid küsimusi lahendada, arvan, et suudame neile väljakutsetele vastu tulla. suur tänu. ja härra Sali, palun grazie Presidente, grazie anche. aitäh, härra esimees. ka minu poolt suur tänu volinikule selle eest, et ta meie komisjoni suhtes on nii vastutulelik ja väga kiiresti tegutseb, palju kiiremini kui kolleegid, selleks et kiireloomulisi meetmeid välja töötada suur,. suur-suur tänu talle selle eest. ma ütlesin juba, et tahan jätkata sealt, mida ütles kolleeg Maragall. see paranduseelarve on väga hea, kuid ta peab olema laiapõhjalisema paketi üheks osaks, esimeseks sammuks, kus me ei äh, lahenda mitte ainult hädaolukordi, vaid tegemist peab olema üleilmse paketiga, kus me üritame võidelda ka põhjuste vastu. numbrid on tõesti dramaatilised, ma lugesin täna, et äh, Saksamaale jõuab äh, üheksa kuni kümme tuhat pagulast iga päev ehk et kaheksasada ja üheksasada, kaheksasada või üheksasada tuhat pagulast aasta lõpuks on täiesti äh, realistlik hinnang ja ma arvan, et kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarvesse sisse kirjutatud hädameetmed ei ole piisavad. ja me peaksime tõesti mõtlema ka, mis saab kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast. see on väga tähtis punkt, me peame vaatama, et parlament ja komisjon siin käsikäes seda küsimust lahendaks. probleemiks kujunevad kindlasti ka läbirääkimised nõukoguga, seda me oleme ka varem rändevoogudega näinud, siis kui räägiti saja kahekümne tuhande pagulase ümberpaigutamisest. me teame, et tegemist on väga väikese numbriga, aga et see tõi endaga väga suuri probleeme kaasa liikmesriikides. nüüd tahaksin toonitada veel ühte punkti, mida kolleegid siiamaani välja ei ole toonud see puudutab äh, meetmete kasutamise kontrolli. on tähtis, et me need vahendid leiame, on tähtis, et Euroopa Liidu eelarvega antakse oma panus selleks, et probleemi lahendada finantskoormus ei tohi langeda ainult nendele liikmesriikidele, mis oma geograafilise asendi tõttu äh, peavad rohkem pagulasi vastu võtma. vahendite kasutamise kontroll on tähtis, kuid olukord Euroopa Liidu jaoks on praegusel hetkel raske. vahendite kasutamise kontroll ei ole tõhus. Olav küll vastutab kontrolli eest, aga Olavil on tõesti suuri probleeme vahendite äh, kasutamise kontrolliga Olav võib küll saada kuskilt vihjeid, et jah, et on olnud probleeme, siis Olav nõuab liikmesriigilt selgitusi ja kui liikmesriik ütleb, et kõik on korras, siis ei ole Olavil mitte mingit pädevust edasi kontrollida meie visiidil Itaalias me nägime seda, aga ma eeldan, et olukord on teistes liikmesriikides samasugune. me rääkisime nimelt äh, prokuratuuri esindajatega ja nad ütlesid, et äh, probleeme on vahendite kasutamisega, sellepärast on tõesti tore, et neid vahendeid leitakse, aga me peaksime rohkem pingutama eelarvekomisjonis ja ka teie volinikuna peate rohkem pingutama selle eest, et meil oleks ka vahendite korraliku kasutamise kontroll Need asjad peavad käima käsikäes, muidu võib juhtuda see, et me ülepeakaela tegutseme, et me ainult hädalahendusi hädaolukordadele otsime. see kõik on tõesti juba väga raske. on väga raske midagi ette võtta ja meil on tõesti vaja tõesti mingit sellist lahendust, mis põhimõtteliselt seda olukorda aitab parandada. jah Ehm, ma tõesti toetan seda, mida te ütlesite kontrolli vajaduse kohta. Äh, aga kui me käisime Itaalias, täpsemalt Sitsiilias juulis, siis me saime ka eh, esmamuljeid selle kohta, et Euroopa vahendid moodustavad ainult kümme protsenti eh, nendest vahenditest, mida kohalikud ja riiklikud eh, võimud Itaalias kulutavad ja ma arvan, et antud hetkel me ei saaks olla väga nõudlikud. aga nüüd annan volinikule võimaluse vastata üldraportöörile ja koordinaatoritele ja pärast seda saavad veel ülejäänud äh, äh, komisjoni liikmed sõna võtta. jah äh, meil on vahendid, mis eraldatakse Euroopa Liidu eelarvest ja siis on vahendid, Äh, mis tulevad näiteks Euroopa Arengufondist, mis ei ole osaks Euroopa Liidu eelarvest ja kuhu vahendeid eraldavad liikmesriigid ja siis on veel liikmesriigide poolt otseselt eraldavad vahendid, et võib-olla oleks väga hea, kui meil oleks selline üldine tabel, äh, kus oleks selgelt välja toodud see, mis tuleb Euroopa Liidu eelarvest kahe tuhande viieteistkümnendal, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, siis see, mis puudutab Euroopa Arengufondi ja seda, mis puudutab liikmesriikide otsetoetusi Äh, sest et me tõesti tahame kontrollida rakendatud meetmete tõhusust ja äh, võib-olla teha ka üleskutsed, võib-olla institutsionaalsel tasandil me leiaksime mehhanismi, et lihtsustada ja selgitada asju ja neid tõhusamaks muuta. niisiis, äh, proua volinik, teil on nüüd võimalus vastata üldraportööri ja koordinaatorite küsimustele. Merci uh Euh, aitäh, need küsimused olid tõesti väga sisulised ja väga huvitavad. Uh, ma üritan anda endast parima, et vastata ja saan tõesti aru, et on üksikasju, mida teie soovite teada saada selleks, et mõista, mida me välja pakume ja tõesti, need võivad tekitada veel ka lisaküsimusi, millele me peame vastama. olen täiesti nõus esimehega, et me oleme näinud, äh, kui suurt rolli mängivad kriisiaegadel paindlikkus ja kiire lähenemine. me tõesti peame keskenduma sellele, kuidas äh, koostada eelarve, mis teenib Euroopat äh, kõige suuremal määral ja selle kaudu tuleb meil ka paindlikkust suurendada üritan vastata küsimustele nende esitamise järjekorras. esiteks, äh, suhted äh, kulukohustuste ja maksete vahel. me oleme näinud, et me saame osaliselt äh, maksed katta, seda just ühtekuuluvusfondi programmide aeglasema rakendamise tõttu aga me oleme aru saanud, et osa maksetest tuleb teha kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ja see tähendab tõesti seda, et kui me teeme oma ettepaneku kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve muutmiseks, siis tuleb meil ka üksikasjalikult äh, ettepanekus öelda, kuidas seda teha. siis oli küsimus ka saja seitsmekümne miljoni kohta, tegelikult meil on vaja rohkem vahendeid kui sada seitsekümmend miljonit äh, see on selline üldine ümberpaigutamine, me peame äh, leidma vahendeid ümberpaigutamiseks neljakümne seitsmes eelarvereas ITER-i jaoks äh, üheksasada seitse miljonit ja Kopernikuse jaoks viiskümmend kolm miljonit, aga on veel nelikümmend viis eelarverida, kus meil on ümberpaigutamisi vaja nii et me tõesti vaatasime projekt projekti haaval, programm programmi haaval, read üle, et näha, kust me saaksime võimalikult palju vahendeid leida. selleks, et siin ka õhkkonda parandada, võin teile rääkida, et kolleegid komisjonis äh, hakkavad mind Kristalliina tolmuimejaks kutsuma, sest ma käin ümber nurka ja otsin tõesti igat viimast senti, mida võiks kasutada nali naljaks nüüd äh, tõsisemalt, millest me siin räägime. kahe tuhande viieteistkümnenda aasta rahastamine ja kui palju jääb kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks? kahe tuhande viieteistkümnendal aastal me oleme teinud ettepaneku üheksasada viiskümmend miljonit eurot, kaks koma üheksa Miljandile lisaks, mida ma juba siin äh, välja tõin ja kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal veel üks koma üheksakümmend viis miljardit eurot. nüüd üleüldine struktuur. selle aasta alguses oli meil neli koma viis miljardit, see oli kahe tuhande viieteistkümnenda ja kuueteistkümnenda aasta eelarve jaoks me lisasime kahe komisjoni ettepanekuga üks koma kaks miljardit ja siis veel üks koma seitse miljardit äh, rubriikide jaoks kolm ja neli. ja see kaks koma üheksa miljardit on siis jagatud kahe tuhande viieteistkümnenda ja kuueteistkümnenda aasta vahel niimoodi, et üheksasada viiskümmend miljonit ja siis üks koma null viis miljardit peale selle me leidsime veel raha põhiliselt Euroopa Arengufondist, EDF-ist, üks koma kaheksa miljardit äh, Aafrika fondist ja seega saime me kokku neli koma seitse miljardit äh, kokku, ehk siis äh, rohkem kui kaks korda nii palju, kui aasta alguses oli ette näha ma väga vabandan, ma ei hakka nüüd täpselt äh, äh, järjekorras nendele küsimustele vastama, ma üritan nüüd teemade kaupa vastata, et läheks kiiremini. me peaksime tõesti rohkem prognoosima, mitte üritustele järele lonkima. kolleegide ja meie meeskonna Äh, nimel tahan öelda, et kui me kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvet kokku panime, enne selle kriisi algust, olime me ette näinud, et kolmes valdkonnas me suurendame vahendeid. Nendeks olid äh, migratsioon kolmkümmend protsenti, rubriik neli kakskümmend kaheksa koma viis protsenti, see puudutab välistegevust võrreldes siis kahe tuhande viieteistkümnenda aastaga ja kolmkümmend protsenti rohkem ka töökohtade ja töö hõive jaoks. nii et tegelikult me nägime seda kõike tulemas, me nägime seda ette, me muidugi ei suutnud seda määra ette näha, aga me nägime, et need probleemid tekivad ja me tegelikult tegime juba ettepaneku, mille puhul aeg on tõestanud, et me tegelikult ole, olime oma prioriteedid vägagi objektiivselt paika pannud. siin oli küsimus selle kohta, et mil määral me oleme tõesti maksed võimelised tagama ja kas me tõesti saame ka ellu viia seda, mida me oleme lubanud äh, pärast seda, kui paindlikkuse meede on äh, sisse viidud ja teha siis seda kõike nii, et jääksime piirmäära sisse. meie komisjon jagab äh, seda, mida parlament on öelnud äh, paindlikkuse elemendi kohta, et paindlikkuse elementi tuleks tõlgendada mitmeaastase finantsraamistikust väljaspool, see peaks olema ülevalpool piirmäära, see ei ole see lahendus, mille osas me oleksime nõukogu ühe, nõukoguga ühel meelel ja on täiesti selge, et me peame seda küsimust edasi arutama. kui me teeme vaheülevaadet, siis meil on aega sellele keskenduda, aga ma tahaksin ühes üleskutses väga selge olla. kõigepealt kõige tähtsamad küsimused, meil tuleb praegu leida vahendeid ja neid tõhusalt kasutada ja ma tõesti loodan, et äh, me ei hakka siin kiireloomulisemaid samme tegema ja nendega tegelikult pikaajalist äh, lahendust välistame. nii et tõesti selle ettepaneku osas ma loodan äh, et me ei hakka siin tõesti arutama, et on see nüüd all või ülepool piirmäära, meil on vahendid olemas, me saame teha põhiliselt kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ja seda just sellepärast, et teatud ühtekuuluvusfondi programme ei ole koheselt rakendatud. kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve ettepaneku osas on meil tõesti vaja põllumajanduse kohta rohkem infot saada, siis me saame lõplikud numbrid paika panna. nii et meil on tõesti veel natukene aega vaja, kuskil oktoobri keskpaigani. siis küsimus selle kohta, mida me täpselt äh, selle rahaga kolmandates riikides pihta hakkame. kolmandates riikides, kust inimesed põgenevad? mul on olnud au seda tööd ka minevikus teha ja võin teile tõesti väga üksikasjalikult rääkida. me oleme ette näinud raha humanitaarabiks ja ka äh, naabruspoliitika meetme jaoks selleks, et äh, esiteks tõesti esmavajadusi katta, et oleks olemas toit ja peavari ja teiseks pikemaajalised vajadused äh, aga mis on ülitähtsad, nendeks on haridus ja tervishoid, laste koolitamine, põgenike laste koolitamine ja nende tervise eest hoolitsemine. perekonna jaoks ei ole mitte midagi hullemat äh, kui see, et nende lapsed ei saa minna kooli ja et neil ei ole mitte mingit väljavaadet saada ühiskonna täieõiguslikeks liikmeteks nii et suureks probleemiks on koolid Liibanonis ja Jordaanias ja ka Türgis. Äh, Need koolid on nii ülerahvastatud, et lapsi enam vastu ei võeta. meil on rahastamisvahendeid, me Gordon Browniga arutasime seda. tegemist on väga tähtsa algatusega just äh, selleks, et äh, pagulaste laste vajadustega tegeleda. me paar aastat tagasi alustasime selle programmiga, teeme seda koos UNICEF-iga ja selle motoks on, et meil ei tohi olla kaduma läinud põlvkonda ja see on tõesti probleem, millega meil on võimalik äh, neid inimesi uuesti ühiskonda kaasata. me peame tõesti paar aastat sündmusi ette nägema. meist saab äh, pagulast inimeste põhiline rahastaja, nende inimeste põhiline rahastaja, kes on näiteks Süüria kodusõja eest põgenenud, aga ka teiste konfliktide eest. minu käest küsiti ka, kas me oleme ka õigusloomelisi muudatusi ette näinud? jah. esiteks tagasipöördumine ja küsitakse, et kas me ka tagasipöördumist rahastame, me peame selgemalt paika panema selle, kuidas kiiresti vajadused paika panna ja erinevalt kohelda neid, kes tõesti sõjakoleduste eest põgenevad ja neid, kes tulevad Euroopast sellepärast, et nad otsivad paremat elu. me saame viimastest ka aru, aga me ei saa neid inimesi, majandusmigrante praegusel hetkel prioriteediks kuulutada. Need, kes tulevad paremat elu otsima, kui nende jaoks on raha öö, äh, olemas, töökohad, siis jah, olgu, aga Euroopa Liit peab siiski tegelikult organiseeritumalt ja distsiplineeritumalt aitama inimestel tagasi pöörduda. kui need inimesed tagasi lähevad, siis on see tõhusam ka siis, kui meie arengupoliitika on seotud tagasipöördumispoliitikaga, et need inimesed lähevad koju tagasi ja leiavad koduriigis töökoha. siiamaani me ei ole piisavalt tõsiselt võtnud äh, humanitaarabi ja arengupoliitika ühendamist praeguse uue reaalse olukorraga kriisis maailmaga. me oleme teinud muudatusi Äh, arengupoliitikasse, aga me peaksime tõesti rohkem arvestama sellega, mis on viimasel ajal toimunud. me oleme tõesti oma lähenemist muutnud ja me tõesti poliitikaid ja ka rahastamist äh, kohandame selleks, et oma tegevust tasakaalustada ei piisa sellest, et me lihtsalt saadame inimesed koju tagasi, kui me ei ole mõelnud selle peale, et mis neist seal saab, kui nad tagasi on pöördunud meil on olnud äh, paar väga head kogemust selle kohta. teine õigusloomeline ettepanek, kuidas Euroopa Liidu välispiire kaitsta ja tõesti, siin on veel päris palju vaja ära teha. minu käest küsiti, kas äh, need ettepanekud äh, Frontexi, EASO ja Europoli jaoks kehtivad ainult sellel aastal. ei, ei ma ei usu, et see kriis kiiresti möödub, me oleme need tegevused viie protsendi kärpest väljapoole jätnud, tegemist on tõesti prioriteetse küsimusega ja me tõesti peaksime seda, peame seda küsimust keskpikas perspektiivis vaatama, et jah, meil on viis protsenti, mis on paika pandud kärbeteks, aga praegusel hetkel peame keskenduma kriitilistele ja kiireloomulistele küsimustele. vaatan nüüd siin veel neid küsimusi üle. küsimus kontrollide kvaliteedi kohta. ja kiireloomuline tegutsemine, jah, see on ka meie radaril, täpselt samamoodi nagu me oleme keskendunud praegu ka ümbermõtlemisele me nimelt vaatame kõikide erinevate vahendite eesmärgid üle. toon ühe näite. humanitaarabi, see on täiesti selge, see on suunatud väljaspoole Euroopa Liitu ja tavaliselt me anname humanitaarabi ainult nendes, ainult vaestele riikidele. aga praegusel hetkel on erakorralised ajad me oleme teinud juba ühe erandi, oleme andnud humanitaarabi äh, Jaapanile pärast äh, tuumakatastroofi. nüüd on küsimus selles, kas me peaksime vaatama riike või vaatama inimesi, kui miljonid pagulased tulevad Euroopasse, siis kas tuleks üldse humanitaarabi kohandada või me tõesti peaksime vaatama hoopis seda, kuhu inimesed lähevad ja millised on nende vajadused meil ei ole lahendust täna välja pakkuda, tegemist on laiapõhjalisema küsimusega, aga me tõesti peame vaatama instrumendid üle, uue olukorra üle ja vaatama, millised oleksid need kõige paremad vastused praegustele probleemidele. ma loodan, et ma vastasin ära kõikidele küsimustele, kas jäi midagi vahele? ah oh jah, kolleeg pööras mu tähelepanu sellele, ma ei usu, et seda on vaja öelda, aga ütlen ikkagi tõesti, asi on kiireloomuline, nii et äh, asugem tegudele. Euh, jah. Äh, me loodame, et ka nõukogu tegutseb kiiresti. nüüd aga äh, tahaksin tänada äh, voliniku vastuste eest ja annaksin sõna nendele kolleegidele, kes on samuti soovinud seda teha ja härra Pööge aitäh, härra esimees. suur tänu proua volinikule, et te tõesti kohe pärast komisjoni, äh, komisjon, Euroopa Komisjoni otsuste vastuvõtmist kohe meie ette tulite ja mul on väga hea meel, et teie oma esitluse lõpus pöörasite veel kord äh, tähelepanu sellele, et äh, tõesti hädaabi on vaja anda, aga samal ajal ei tohi me ära unustada seda, et meil on siiski vaja ka stabiliseerimismeetmeid ning strateegilist äh, lähenemist selle kohta, kuidas edasi minna, kuidas tõesti nendes riikides uuesti ülesehitustööd äh, tagada. kui me ütleme, et tegemist on kiireloomulise küsimusega, siis on meil vaja öelda ka seda, et ilmselgelt meil praegusel hetkel ei ole neid meetmeid ei äh, üleilmsel tasandil ega ka Euroopa Liidu tasandil, millega me tõesti saaksime äh, reageerida kohe. kui me praegusel hetkel vaatame seda olukorda ja see kehtib nii Euroopa Liidu kui ka minu koduriigi eelarve kohta ka ja peaaegu kõikide teiste Euroopa Liidu liikmesriikide eelarve kohta, et äh, kuigi olukord on nii pakiline, septembri lõpus nelikümmend kuni viiskümmend protsenti ähm, maailma toiduabiprogrammile lubatud vahenditest on välja makstud ähm, ainult nelikümmend või viiskümmend protsenti ja teie oma kahekümne kolmanda septembri teatises ütlete, et ÜRO hinnangul Süüria kriisi tõttu äh, on neljast miljardist, äh, mida on vaja äh, välja maksnud ainult kolmkümmend kaheksa protsenti ja teie teete oma teatises ettepaneku, et kaks miljardit tuleks Euroopa Liidu eelarvest maksta ja siis äh, ka liikmesriikidelt. me peame aga nüüd siin siiski välja tooma selle, et me tõesti mitte midagi ette ette ei võtnud õigeaegselt ja see andis rändevoogudele veelgi rohkem hoogu sisse. ja just sellepärast on tõesti olukord nii pakiline, tuleb võimalikult kiiresti midagi ette võtta ja korralik pakett välja töötada. ja siin pöördun ma ka nõukogu poole ja tõesti palun, et te seda ka nõukogule edastaksite ma võin tõesti öelda, et esimesel lugemisel eelarve üle, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve üle oli nõukogu käitumine täiesti naeruväärt, kui olukord ei oleks nii tõsine. aga tõesti, nüüd nõukogu peab vastama väga tähtsatele küsimustele. kui teie, proua volinik, nüüd täiesti põhjustatult äh, teete ettepaneku Aafrika fondi loomiseks ja korralikud ümberpaigutamised ette näete, siis on seal ka eelarverida, kus on kirjas liikmesriikide panus. minu teada siiamaani Hispaania ja Prantsusmaa on ainsad riigid, mis on ka tõesti lubanud sisse maksta. siis te rääkisite ka äh, AMIF-fondist kaks koma kaheksa miljardit on paar kol-, riiki, mis sinna on panustanud, Itaalia ja Saksamaa nimelt ja nüüd äh, lähete te teisele katsele ja ütlete, et võtame kolmsada mi miljonit äh, äh, liitumiseelsest abist ja naabruspoliitika meetmetest ja siis me üritame veel kuskilt kaks miljonit leida selleks, et näidata ka üleilmselt, et me tõesti oma kohustusest kinni peame ja ma saan aru, miks te neid meetmeid kasutate, sellepärast et praegusel hetkel meil ei ole võimalik rääkida siiralt sellest, et see, mis meid praegu ja järgnevatel aastatel ootab, ei ole võimalik ilma, et me mitmeaastast finantsraamistikku ei muudaks. ja nüüd ma tahaksin näha, millal nõukogu ja liikmesriigid lõpuks on valmis oma tegemata te jäetud töö nii toiduabi pro-, programmi kui ka toiduabi puhul tõesti ka äh, kinni pidama. veel selle aasta lõpuks ma saan aru, et jah, natukene panused suurenevad, aga ärge unustage, et äh, kriis juba ammu ähm, äh, pihta hakanud ja mulle praegusel hetkel tundub, et mängitakse sellist mängu, et kes esimesena liigutab, see kaotab. ja kui nüüd meil ei õnnestu liikmesriikeid saada nii kaugele, et nad ühe miljardi vähemalt panustavad kiireloomuliste küsimuste lahendamiseks ja praegusel hetkel lugesin, et G7 riigid ja ka teised riigid on öelnud, et üks koma kaheksa miljardit USA dollarit leitakse, sinna on viissada kuuskümmend miljonit sisse arvestatud, mida Mogherini aasta alguses olevat lubanud, siis on täiesti õige see, mida härra esimees just ütles, et jah, et need numbrid on tõesti juba segadust tekitavad ja just sellepärast on sel-, tähtis, et meil oleks selge tabel selle kohta, mida on juba tehtud ja mida kavatsetakse veel teha, selleks me tõesti saaksime ka korralikult oma otsuseid vastu võtta. kutsun nüüd tõesti nõukogu üles. Neid küsimusi võimalikult kiiresti lahendame ja mitte ainult lubadusi tegema, vaid tõesti tuleb ka selgelt välja öelda, millal vahendid tulevad. Need vahendid oleksid pidanud juba üleeile üle kantud saama, sest muidu te absoluutselt oma moraalsest äh, kohustusest kinni ei pea, te olete tõesti suureks häbiplekiks. Te olete tõsiseks häbiplekiks ja olete süüdi selles, et järgmised miljonid inimesed asuvad teele Euroopasse, sest me jälle õigeaegselt ei reageerinud. proua volinik, ma ei taha praegusel hetkel tõesti küsimuse alla seada seda, et kas on vaja hädameetmete üle läbi rääkida, jah, on vaja aga tõesti, vahel tuleb kibepill alla neelata, praegu on täiesti õigustatult küsitletud, esitatud see küsimus, et need strateegilised meetmed äh, ja nende täitmine, seda ei ole võimalik saavutada selle kaudu, et me naabruspoliitika meetmetest äh, raha ära võtame, jah, esimese lugemise nõukogu juba nelisada viiskümmend miljonit võttis sealt maha ja et me nüüd ütleme, et leiame siit ja sealt natukene äh, ja ka Türgi pidi siin ümberpaigutamisega len-, leppima, sada kuuskümmend miljonit eurot oli see ja et me nüüd tõesti ainult äh, ümberpaigutamise kaudu üritame kuidagi vee peale jääda. Teil on täiesti õigus, praegusel hetkel tuleb küsida, et mis saab meie rahvusvahelistest programmidest. ka tõesti see osa, mis puudutab projekti koostööd ja eelarvele äh, eelarve ülevaatamist ja ka seda, et kas me teeme koostööd ainult nendega, kes tõesti on koostööaltid. aga ei saa olla nii, et tõesti kraabime kokku natukene arengufondist äh, selleks, et saada see Aafrika fond tööle ja kõike muud vaatame siis hiljem rahulikult. jah, muidugi, kui toetada sellist ümberpaigutamist, proua volinik, siis eeldan ma ka seda komisjonilt, et äh, järgmise sammuna mõeldakse selle peale, mida on vaja stabiliseerimisvahenditeks ja kuidas neid programme siis rahastada nii, et meil mingil hetkel ei tekiks jälle seda, et vahendid on otsas ja meie usaldusväärsus kadunud. ja sellepärast tõesti palun tehke seda võimalikult kiiresti, sest meil on tõesti väga palju vastutust õlgadel ja praegusel hetkel me oleme liikunud edasi teosammul ja just sellepärast on ka tähtis, et me tõesti rahulikult mõtleksime ka selle üle järele, millised on meie vahendid ja millised meetmed. sest õigusloome on tõesti üks ja seal paar nädalat siia-sinna ei mängi mingit rolli. aga kuidas paindlikumalt, kiiremalt reageerida äh, Äh, kuidas tõesti kiireloomulised meetmed käima lükata selleks, et sarnased olukorrad ei korduks, selles osas peaksid tõesti nüüd liikmesriigid natukene oma ajurakke liigutama. Merci, monsieur Böge. aitäh, härra Böge. härra Olbricht. aitäh proua volinik, kõigepealt ma tahaksin teid tänada selle eest, et te siia tulite Äh, sellest on saanud juba traditsioon, ma loodan, et äh, küll mitte nii pakilistes äh, olukordades, aga te tõesti olete meid väga kiiresti teavitanud sellest, mis toimub. eriti tihti Euroopa Parlamenti tõsiselt ei kohelda, nii et, et suur aitäh selle eest. mul on üks poliitiline küsimus ja mõned märkused ka eelarve kohta kohta. meie kolleegid Ahvetis on meid teavitanud, et selle inimeste massilise rände üheks põhjuseks on äh, Türgi pagulas- ja Liibanoni pagulaslaagritele vähendatav, äh, eraldatavate summade vähendamine. tahaksin küsida, et äh, mil määral seda vähendati, kes seda tegi, kas seda tegid liikmesriigid või oli tegu Euroopa Liidu rahaga? kui poliitikud täna ütlevad, et on see, kõik on üks rände peamisi põhjusi, siis me peame uurima, kes vähemalt osaliselt on selles süüdi ma ei taha kedagi süüdistada, aga ma tahan olukorrast aru saada. Äh, kas me ei peaks andma tagasi seda raha, mis äh, on kärbitud, et neid lünki täita või oleks vaja teha midagi uut, see on poliitiline küsimus. nüüd, mis puudutab eelarvet, siis proua Kadri Zabal mm, juba äh, rääkis maksetest ja kulukohustustest ja nendest maksmata arvetest äh,. Äh, mina ei usu, et see maksmata arvete hulga vähendamise kava veel paika peab, aga võib-olla peaks asjad väga selgelt välja ütlema, et see kaks protsenti äh, selleks, et vähendada maksed äh, või lõpp, teha lõpp maksete mahajäämusele kahe tuhande seitsmeteistkümnendaks aastaks ja isegi kui äh, me uusi vahendeid eraldame, mulle tundub, et see on ikkagi ohus, nii et, et võib-olla peaks äh, avalikkust välja ütlema, et seda mahajäämust ei ole kerge vähendada, sest meil tekib siin uus mahajäämus maksete vallas eelseisvatel aastatel. ja veel kaks märkust ja võib-olla ka mõni küsimus äh, mida tähendab see, et te seda ähm, olukorda ette aimasite? Äh, mida, mida te arvate täna näiteks eelseisvast lepitusmenelusest ja, ja kuidas mõjutab see olukord äh, ka mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamist? kas te teate praegu, äh, millal üldse pakutakse välja mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamine, aasta keskel, aprillis, mais või hoopis aasta lõpus? jah, me eh, siin tormame nagu otsusest ette, aga nende tähtaegade teadmine on meile täna olulisem kui kunagi varem, aitäh. aitäh. proua Hoolmeier. kõigepealt olen eh, sajaprotsendiliselt kolleeg Pöögega nõus, eh, sest need viimaste kuude sündmused on näidanud, et kriisi ohjamises või kriiside ettenägemises nii Euroopa Liidus kui ka liikmesriikides oleme me väga halvad. praegusel hetkel tundub, et me lihtsalt ignoreerime kõiki märke nii kaua, kuni probleem meile sõna otseses mõttes pähe kukub ja siis me oleme sunnitud tegutsema ja mingeid hädalahendusi leidma see, mille te välja pakkusite, on minu arvates vägagi positiivne, toetan ka seda, et te seda kõike kiiresti soovite teha. aga mis puudutab keskpikas perspektiivi, siis ma tahaksin teada siis, millal kavatseb komisjon meile selle keskpika perspektiivi välja pakkuda, et me teaksime, mis toimub kahe, kolme, nelja aasta pärast kui meil ei ole mitte mingeid prognoose ja ma eeldan, et see pagulaskriis ja see probleem ei lahene kiiresti, ma pigem eeldan, et tegemist on äh, pikaajalise kriisi probleemiga, millega peame tegelema järgmised kaks-kolm aastat ja siis need välja pakutud meetmed enam ei ole rahuldavad, et me peame midagi muud välja mõtlema. nii et tahtsin teada, kas on juba mingi äh, ajakava või kas nõukogu on ka mõelnud äh, mingitele lahendustele või vastutulekutele ja kui ma vaatan nüüd äh, liitumiseelset abi naabruspoliitikat, siis Türgist tuleb ju suurem osa pagulasi. me peame siin ka tõesti Türgit rohkem aitama, äh, seda küsimust ka rahaliselt vaatama, võib-olla järgnevatel aruteludel siis mul on ühe punkti kohta ka konkreetne küsimus proua Hoolmaier, ma paluksin, et te teeksite nii lühidalt kui võimalik, sellepärast et täpselt pool üks peab volinik ära minema. ma olen esimene, kellele see palve nüüd esitada, aga olgu jah. ma väga vabandan, et ma seda nüüd siin niimoodi otsekohe välja ütlesin. ma jätkan mul on ainult üks konkreetne küsimus, mis puudutab jätkusuutlikke kalanduslepinguid. seal on miinus kaheksateist miljonit tegemist on programmiga, mis oli välja mõeldud selleks, et näiteks Põhja-Aafrika riike toetada selleks, et nad jätkusuutlikumalt oma äh, kalastust läbi viiksid, nii et ma ei taha nüüd, et uut häda hakkaksite looma sellega, et praegu olemasolevat häda lahendate. ja siis äh, julgeoleku ja kodakondsuse real olevat äh, miinus kaks koma kaks äh, mille, miljonit, ma sellest ei saa täpselt aru, kas te võiksite seda selgitada? ja kas te tõesti arvate, et nendest maksetest, mis kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks oli ette nähtud selleks, et et hakkama saada kõikide nende probleemidega, mis liikmesriikidel on praeguse pagulaskriisiga? <laughs> härra Ali järgmisena. jah, mul on, mul on tõesti kahju, ütleb esimees aga ma sain sellest äh, üsna hiljuti teada, et volinik peab ära minema, te olite esimene ohver. aitäh, esimees. Äh, volinik, aitäh selle eest, et te tulite täna siia äh, nii kiiresti selleks, et kõnelda Euroopa Parlamendi eelarvekomisjoniga tegemist on tõesti murettekitava olukorraga, me seisame silmitsi erakorralise olukorraga Euroopas ning kahjuks info, mida äh, meile saadetakse, ütleb, et rändevood kasvavad. ma ei tea, kui kaua veel selline poliitika suudab eksisteerida. Euroopa Parlament ning Euroopa Komisjon kõnelevad ühte ja sama keelt. me oleme täielikult teadlikud kriisi iseloomust. mulle näib aga, et meil on vaja kõikehõlmavat strateegiat meil on äh, vaja põhjalikult läbi vaadata julgeolekukeskkond Põhja-Aafrikas ja Lähis-Idas ning äh, meil on samuti vaja strateegiat äh, just praegu. Frontexi teemalisel kuulamisel öeldi, et pikemaajalisem strateegia Horisont kaks tuhat kahekümne kontekstis on midagi sellist, millega ei hakata tegeldama enne aastat kaks tuhat kakskümmend, mulle tundub, et siis on juba liiga hilja. me peame alustama nüüd selleks, et meil oleks järgmisel aastal eelarveridades juba olemas toetus üldiseks lähenemiseks kõik need probleemid, mis täna tõstatusid, probleemid seotud, mis on seotud Türgiga ja päritoluriikidega, kõik see nõuab loomingulist lähenemist, loomingulist lahendust, sellepärast et probleemid äh, tabavad meid ju veelgi suuremal määral järgmisel aastal ja seetõttu ma arvan, et meil on vaja pikaajalisemat, kõikehõlmavat lähenemist ning arengustrateegiat Eh, tahaksin tänada volinik Georgievat veel kord ning eh, avaldada talle tunnustust. ma arvan, et vastutustundlikud eh, asutused peavad leidma lahenduse triloogil. mina tahaksin omalt poolt samuti teid tervitada ja tänada, et te olete tegutsenud nii kiiresti selles küsimuses ja ma arvan, et me oleme praegu olukorras, kus me peame Euroopa rahvale näitama, et Euroopa eh, Liidu eelarve on osaks lahendusest. loomulikult me seisame silmitsi tohutu suure väljakutsega, Euroopa Liidu väljakutse üksi ei saa seda probleemi lahendada, aga me peame saama sel-, saatma selge sõnumi Euroopa rahvale, et Euroopa eelarve on osa lahenduseks teisalt tahaksin rõhutada eh, seda, mida ütles härra Pööge, kui me soovime ära hoida seda, et rohkem ja rohkem pagulasi eelseisvatel kuudel Euroopasse tuleb, siis me peame parandama olukorda nende pagulaste päritolumaal. see on ainukene viik, see on ainus viis, kuidas meil õnnestub sellest pidevast kriisist välja pääseda. jah, me peame suurendama vahendeid, mis on eraldatud nendele riikidele, aga me peame parandama ka äh, Äh, kontrolli Euroopa Liidu vahendite kasutamise üle, ära hoidma pettuse nendes riikides ja hoolitsema selle eest, et Euroopa Liidu vahendid jõuavad nende inimesteni, kes seda vajavad. Äh, ma oleks küsinud ka kolm küsimust, aga kuna ma tean, et te olete juba üsna närviline ja volinik peab minema, äh, siis piirdun ühe küsimusega see saja kahekümne inimese võrra personali arvu suurendamine kolmes asu-, as-, ametis, kuna see peaks aset leidma, me räägime selle aasta paranduseelarvest, aga tuginedes Äh, kogemustele, personali suurendamine võtab aega kuid, nii et, et millal need ametid peaksid oma äh, töötajate arvu suurendama, aitäh! volinik, aitäh äh, kõigi nende küsimuste ja kommentaaride eest. alustaksin sellisest väga olulisest tähelepanekust, kuidas me kriisiga suudame üleüldse toime tulla. kas meil on selleks vajalikke vahendeid, ma ei tea, kas see on hea või halb uudis aga probleem ei puuduta ainult Euroopa Liitu. maailm tervikuna äh, ei suuda väga hästi mitmete kriisidega toime tulla. kui Türgit tabas pagulaskriis esmakordselt, äh, siis ma olin seal äh, kuue kuu jooksul tuli neil kolmkümmend kaks tuhat pagulast ning sellel hetkel tegid nad tõesti suurepärast tööd, nad lõid väga häid pagulaslaagreid ning nad ütlesid uhkusega, et me võime vastu võtta viiskümmend tuhat inimest ja siis küsisin mina, et mida te teete siis, kui sada tuhat tuleb. Nemad ütlesid ei, ei, ei, sadat tuhandet ei tule. kui palju praegu on Türgis peaaegu kaks miljonit? ja võib-olla isegi rohkem, ametnikud äh, arvud on üks koma üheksa miljonit midagi niisiis, kui äh, vaadata äh, maailma, äh, siis me koperdame ühest kriisist teise ning jah, me siin Euroopas ei peaks tundma rahuldust, et ka ülejäänud maailmal läheb sama halvasti, aga me peame aru saama, et meil on vaja arendada prognoosimisvõimekust ja ka äh, vahendite kasutusele võtmise võimekus seda maailmas, mida ähvardavad kliimamuutused ja eelseisvatel aastatel ilmselt ka äärmuslus ähm, ja juba nende arengute mõju tunnis, tunnistajaks oleme ka täna. teiseks me peame aga aru saama sellest, et mitte kunagi varem ei ole maailm olnud nii helde. mina olen humanitaarabi rahastamise kõrgetasemelise töörühma kaasesimees ja isegi mina, kes seda teemat ja valdkonda tunnen, mina olin šokeeritud, eh, kui ma sain teada, et aastal kaks tuhat eh, kulutati kaks miljardit dollarit humanitaarabile, eelmine aasta kujut-, kulutasime kakskümmend viis miljardit dollarit. nii et, et tegemist on tõesti tohutu arenguga ja nüüd on äh, humanitaarabi kaks koma kaks protsenti kogu maailma arenguabist äh, ja äh, aastal kaks tuhat nüüd siis kaheksateist protsenti, see on tohutult suur kasv. aga kunagi varem ei ole see vahe rahastamise ja vajaduste vahel olnud nii suur. ja mida see kõik meile ütleb? see ütleb, et me peame ümber mõtlema humanitaar- ja arenguabi kasutamise ning me peame ümber mõtlema ka selles osas, kuidas me kriisi, kohtleme neid kriisi poliitilisi aspekte. parim viis humanitaarvajadustega äh, toime tulla on neid vajadusi üldse mitte tekitada, me peame sõjakoldeid äh, kustutama ning äh, ma loodan, et selles valdkonnas tekib uus hoog viimastel päevadel Euroopas on seda näha olnud ja see on tegelikult kõige olulisem asi, mida meie Euroopas saame teha me saame julgustada, pöörata rohkem tähelepanu ennetamisele, me peame leidma selle raske tee rahuni. ma ei taha öelda, et me ei ole süüdi. me oleksime võinud neid asju ette näha ja kaks aastat tagasi ma kirjutasin blogis äh, probleemid reis, rändavad ja ma ütlesin, et Jordaania ja Liibanoni ja Türgi pagulased on selleks probleemiks ja varem või hiljem jõuab see pagulaste laine Euroopa, Euroopasse ja kui me tahame, et see ei juhtu, siis me peame investeerima nendesse paikadesse, kus inimesed on, et nende elu seal oleks vastuvõetav. nüüd me teame seda, jah ma ei ütle seda iseenda pärast, aga ma ütlen seda lihtsalt humanitaarabiga tegelejate nimel. Äh, sellepärast et me oleme äh, kogu aeg rääkinud, jah, probleemid on tulekul, tulekul, tulekul, aga me ei ole suutnud neile piisavalt kiiresti reageerida. nüüd me saame tegutseda, me peame olukorra stabiliseerima ja siis peame vaatama, mis tulevik toob. Äh, kuidas me kogu maailmas ja kogu Euroopas saame paremini valmistuda sellise, sellisteks kriisideks ning äh, ma arvan, et äh, ka poliitikud peavad sellel teemal kindlasti kaasa rääkima. nüüd äh, konkreetsed küsimused, mis mulle esitati. kuidas anda üldist pilti sellest, mida Euroopa Liit teeb. paljud ütlesid, et jah, siin räägitakse paljudest arvudest, aga mida need tähendavad Äh, eelarve peadirektoraadis me oleme loonud meeskonna, kes siis äh, äh, annab tervikliku pildi sellest, mida meie teeme, mida liikmesriigid teevad, nii et, et me saame näidata tõesti tervikpilti sellest, mis Euroopa Liidus toimub, mitte ainult selle pildi üksikuid osasid. ja Euroopa Liit tegelikult teeb üsna palju ja on teisi, kes teevad vähem, kui peaksid, aga ma ei hakka nendest kõnelema Äh, teine küsimus, mis mulle esitati, puudutas äh, maksete mahajäämust, kas äh, siin rakendatavad meetmed veel paika peavad. hetkel me arvame, et jah, peavad küll, loomulikult me peame väga tähelepanelikult vaatama, mis toimub, aga viimaste analüüside põhjal, mis eelarve peadirektoraadist on tulnud, Ehm, võib öelda, et võib-olla jah, väiksemaid muutusi tuleb teha, aga mitte mingeid olulisi muutusi veel, aga loomulikult asjal tuleb silma peal hoida ja loomulikult hoiame parlamenti asjaga kursis. mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamine, meil ei ole veel ettepanekud ajakava kohta ja seda paljudel põhjustel. me eh, tahame kõigepealt eh, vaadata, kuidas me selle kriisiga toime saame, milline on meie strateegia järgi, ärgem unustagem ka Ühendkuningriigi referendumit on teisi tegureid, millega peab arvestama ning kolmandaks oli küsimus, et kas see mõjutab ka kalanduslepinguid. see raha on reservis. see kaheksateist miljonit on reservis, sellepärast et enne kahe tuhande viieteistkümnenda aasta lõppu mingit kokkulepet ei tule, seega me seda raha ka kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ei vaja, nii et, et see mingit mõju ei ole oma ja kahe koma kahe protsendine vähendamine julgeoleku vallas, see tegelikult ei ole äh, vähendamine, äh, see on asi, mis on seotud looma- ja taimekaitsega, jah, et see on seotud kodakondsusega, aga mitte julgeolekuga. niisiis Äh, ma arvan, et olen nüüd vastanud küsimustele, mis mulle esitati, tahaksin teid tänada äh, võimaluse eest siia tulla ja äh, loodet- ja kindlasti me jätkame koostööd sellel teemal. vaba, vabandan, ma ei vastanud teie küsimusele, mis puudutas kontrolli. jah me peaksime suutma paremini tagada seda, et raha arukalt kasutatakse ja mitte tingimata sellel moel, nagu me seda siiani oleme teinud. ausalt öelda, me peame oma finantsmääruse läbi vaatama, sellepärast et see on muutunud äh, nii raskesti kohaldatavaks, et inimesed ei taha meiega enam koostööd teha. ja selle asemel peame vaatama, mis tegelikult toimib ja see on alt üles lähenemine, kodanike kaasamine, läbipaistvus Äh, kõik äh, andmed elektrooniliselt äh, esi-, me peame kasutama uut tehnoloogiat teistmoodi, mitte kontrolli, kontrolli, kontrolli läbi, sest see on see, mida me praegu teeme. ja kui me hakkame mõtlema kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, siis projekt ellu jõuab alles kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal ja selleks ajaks on ta juba vananenud. jah, tänan selle küsimuse eest, me peame tegema paremini. aitäh Äh, komisjoni asepresident. jah, kui on tulekahju, siis vee hinna üle ei räägita. Äh, niisiis äh, möödunud nädalal foorumil te rõhutasite, et meil on vaja sellist eelarvepoliitikat, mis tugineb tulemustele. ja me ootame seda, et pagulaste vood vaibuvad et me ei reageeriks mitte üksnes tagajärgedele, vaid tegeleksime ka põhjustega ja lisaks eelarvevahendusele on veel ka äh, vaja paika panna institutsionaalsed mehhanismid, te rääkisite siin juba Aafrika riikidest, aga tagasipöördumine sõltub sellest, kas riigid on valmis tagasi võtma inimesi või ei Ehm, nii et, et äh, abisaajad riigid äh, peavad koheselt tagasi võtma oma kodanikud, et me saaksime nad sinna kohe tagasi saata. nii et, et suur aitäh veel kord, et te siia tulite ja meil on nüüd suurepärased argumendid, et, äh, et finantsraamistiku vahe läbivaatamist teha, nii et, et tahaksin teid veel kord tänada Äh, kes oli, ta oli ka endine äh, humanitaarasjade volinik, äh, nii et, et suur aitäh, et teil nüüd tegelete eelarvega, aitäh!